suurt rolli mänginud ja autoritaarsed olnud oma vürstiriigi valitsemisel. aga sellega on nüüd täiskogu osaistungjärk peatatud, ma tänan teid kõiki siia tulemast ja seda arutelu